kõigepealt enne seda, kui me hakkame oma tööd edasi tegema, tahaksin ma meenutada eh, metsatulekahjude ohvreid Portugalis, Hispaanias viimastel nädalatel nagu ütlesin ka seda ülemkogu alguses, on tegemist äh, murettegeva fenomeniga, mis väärib kogu meie tähelepanu. vaid sel aastal on Euroopas põlenud seitsesada viiskümmend tuhat hektarit metsa ning üle kahesaja inimesi on hukkunud ainult juba Portugalis. sellega seoses olen ma veendunud, et on äärmiselt vajalik ja kiireloomuline luua Euroopa Tsiviilkaitseamet ning lihtsustada ka normatiivset keskkonda, et lihtsustada meie elanikel saada kiiret abi eh, vajaduse korral. teavitan teid eh, ka meie poolt vastu eh, võetud otsusest, president Tuski ja Junckeriga otsustasime üheskoos saada Asturia printsessi auhinna raha, mis sel aastal eh, omistati Euroopa Liidule, seda eh, eelmisel reedel, eelmisel reedel võttis eh, vastu Oviedos, võtsime vastu Oviedos. see sümboolne žest näitab meie toetust ja tähelepanu ohvritele Hispaanias ja Portugalis ning tahaksin paluda minutilist nelja leinaseisakut, mille vältel meenutame ka Ofeil, Ofeil, Afganova Ofeili ohvrid Iirimaal. ning sooviksin teid teavitada ühtlasi ka sellest, et enne homset hääletust äh, pühendame me minutise Liina Seisaku Malta ajakirjanikule aafrikalane Kaoliitsele, kes jõhkralt mõrvati möödunud nädalal toimunud atentaadis ning pühendame talle homme lühikese tseremoonia, sest homme on siin kohal ka ohvri lähedased. me kutsusime nad siia, nad võtsid kutse vastu ning eh, nad tulevad siia meie sekka.